ja nüüd äh, tagasi oma tööprogrammi juurde. härra Di Palestris härra Di Palestris äh, nõudis äh, kahel korral ja härra Uspenskis ühel korral ja härra Vadim Tudor samuti ühel korral palunud äh, parlamentaarse immuniteedi säilitamist ja need küsimused saadetakse ette vastutavale komisjonile. Ah, kaheksasada nelikümmend seitse, kas teil on kodukorraline küsimus? lugupeetud härra president, mul on äh, kodukorda puudutav küsimus, ma ei saanud päris täpselt aru, mida te ütlesite, kas te kuulate mind? ma ei saanud päris täpselt aru, mida te just äsja ütlesite. härra Dematistris, kas ta palus, et tema parlamentaarne immuunsus säilitatakse või mitte, ma ei saanud päris täpselt teie sõnavõtust aru. härra Dematistris võitleb ju parlamentaarse immuunsuse vastu tema koduriigis ja nüüd ma ei saa aru, miks tema soovib kasutada parlamentaarset immuunsust, nii et tahaksin täpselt teada saada, mida te ütlesite Yes, and that's what you said. ja inimene on, eksimine on inimlik. Uh, yeah, it was uh, uh, such a, it was tegemist oli palvega, ma ütlesin seda teile, ja siis asi otsustatakse ära meie komisjonis. artikkel kuus lõige kolm Ehm, meie kodukorras, eh, selle alusel esitati palve kaitsta parlamentaarset puutumatust. aga nüüd mingem edasi järgmise punkti juurde. vastavalt eh, neljandale reeglile esimesele lõikele võtab Euroopa Parlament arvesse seda,